on suuline küsimus ning selleks on siis subsidiaarsuse põhimõte ja avalike sotsiaalteenuste universaalsus Euroopa Liidus. me alustame arutelu esmalt äh, küsimuse esitajaga härra Oldbrit, kaks minutit. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, iż... Austatud daamid ja härrad tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et suuline küsimus, millele me esitasime, on inspireeritud otsusest, mille on teinud Euroopa Komisjon. ja mis puudutab äh, sotsiaalkortereid ja see puudutab ka Hollandit see otsus on äh, tekitanud suurt arutelu siin Euroopa Parlamendis, sest tal on olulised mõjud. me peame mõistma, et erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides on erinevad määratlused sotsiaalkorteri kohta, sotsiaalkorterite kui üldhuviteenuste kohta. Need määratlused on erinevad, sest on erinevad kriteeriumid olemas selles osas, kes vastutab sotsiaalkorterite jagamise eest ja kellel on nendel üldse õigus. mõned avalikud asutused ning ka mõned erasektori institutsioonid vastutavad selle jagamise eest. see arutelu on oluline ka, kui me vaatame, millised määratlused ja definitsioonid kehtivad struktuurifondide abikõlblikkuse kriteeriumide puhul. nii et äh, küsimus oleks, kas oleks vaja ühtlaset määratlust sotsiaalkorterite kohta Euroopa Liidus ning kas samad kriteeriumid peaksid kehtima kogu liidus? kas komisjon kavatseb näiteks kindlaks määrata leibkondade sissetulekumäära, nagu seda on tehtud Hollandis? see ei ole loomulikult kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega Euroopa Liidus. suur tänu. proua Rüüle, palun. Frau Präsidentin! Ich möchte auf eine Presseerklärung Bezug nehmen. jah, aitäh. tegemist oli komisjoni pressiteatega kahe tuhande üheksandast aastast üheksateist detsember ning see puudutas äh, just nimelt otsust äh, seoses äh, abiga liikmesriikidele. komisjon oma teatises kinnitab oma poliitikat, mille kohaselt liikmesriikidel on piisavalt mänguruumi, et sotsiaalkorterite ning teiste üldhuviteenuste osas otsustada see oli komisjoni pressiteate sisuks. nüüd aga, kuidas komisjoni teatis? käib kokku nende kriteeriumitega, mis komisjoni siseselt on paika pandud ja mis puudutavad sotsiaalabi andmist. kuidas see on kooskõlas proportsionaalsuse ning äh, subsidiaarsuspõhimõttega? komisjon on sisse viinud kümneprotsendise läve ehk siis kolm tuhat eurot, eh, mille alusel sotsiaalkorter eraldada teistes riikides, aga jällegi me näeme, et olukord ei ole täpselt samasugune vabandust, kõikjal Euroopa Liidu liikmesriikides olukord ei ole samasugune. kuidas äh, taolises äh, olukorras toime tulla ning kuidas kinni pidada ka liikmesriikide õigustest ning lähimuspõhimõttest? oma teatises komisjon ütles, et ta jätab liikmesriikidele otsustamisruumi nii äh, sotsiaalkorterite kui üldhuviteenuste osas. suur tänu, proua Ruule ning meie kolmandaks kõnelejaks on proua Kasteks jah, suur aitäh, proua president. ma tahaksin pöörduda komisjoni poole äh, samuti teatise osas, mis puudutab äh, korter, sotsiaalkorterite eraldamist ja äh, Hollandis ning sellele vastati, et tuleb kinni pidada eelkõige just konkurentsipõhimõtetest. seega soovitati läbi viia sotsiaalkorterite osas reform, samuti üldhuviteenuste osas ning samuti välja kujundada täpsem määratlus äh, üldhuvi teenuste osas. komisjon tegelikult tunnustab, et äh, taoline teenus on sotsiaalse iseloomuga, kuid rõhutab ja loen ette, äh, määratletud vastavalt siis sotsiaalselt mm, ebasoodsates olukordades olevate inimgruppidega. Hollandis paraku ka sotsiaalkorterite osakaal oli äärmiselt suur Hollandi valitsuse poolne ettepanek piirab kümne protsendi võrra sotsiaalkorterite hulka, mida saab eraldada ka teistele sotsiaalsetele äh, gruppidele, kuid endiselt ikkagi lähtudes just äh, sotsiaalsete gruppide mõistest. Äh, siin jällegi seatakse kahtluse alla üks teine sotsiaalne missioon ehk siis tagada mm, linnades sotsiaalne mitmekesisus ja minu küsimus seisneb siis järgnevas, lugupeetud äh, volinik, millisel õiguslikul alusel lepingust saab komisjon seada kahtluse alla sotsiaalteenuste äh, rolli liikmesriikides kui üldhuviteenused ning äh, kuidas ta saab sundida liikmesriike ümber defineerima seda, kuidas nad sotsiaalteenuseid kujundavad. suur aitäh, proua Kasteks! ja sõna saab nüüd härra Ander, äh, volinik siis komisjoni nimel, palun. Uh, president daamid ja härrad. mulle esitati siin kolm küsimust. esiteks, kas komisjon on seisukohal, et peaks olema ühtne määratlus sotsiaalkorterite kohta Euroopa Liidus? teiseks küsimus, mis puudutab subsidiaarsuspõhimõtet ning universaalsust. ning kolmandaks, sissetulekupiirangud, piirangud seoses ligipääsuga sotsiaalkorteritele. enne vastamist tahaksin rõhutada, et komisjon omistab suurt tähtsust sotsiaalkorteritele. see on oluline vahend edendamaks sotsiaalset kaasatust ning Euroopa Liidu poliitikaid. vastates küsimustele üks ning kaks tahaksin olla väga selge. komisjon ei kehtesta ühtset määratlust sotsiaalkorterite kohta Euroopa tasandil ning austab täiel määral subsidiaarsuspõhimõtet austatud liikmed viitasid õigesti kahe tuhande viienda aasta komisjoni otsusele riigiabi kohta üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osas. see otsus annab õiguskindluse nende teenuste osutamisel ning vähendab halduskoormust avalikele asutustele. selle otsuse kohaselt sotsiaalkorterite puhul abi andmine, mis vastavad tingimustele, on erikohtlemist vääriv väärav, sõltumata kaasavat, kaasatud summatest. ja see erand kehtib, kui sotsiaalkortereid peetakse üldist majandushuvi pakkuvateks teenusteks liikmesriikide poolt. ja iga liikmesriik peab ise kindlaks määrama, milline on sotsiaalkorterite määratluse ulatus, võttes arvesse kultuuri, riigiabi ja muid faktoreid. tahaksin viidata ka komisjoni teatisele kahe tuhande kuuendast ning teatisele kahe tuhande seitsmendast aastast, mis rõhutas liikmesriikide tähtsust ning vastutust üldhuviteenuste pakkumisel. seda rõhutati ka üldhuviteenuste protokollis. aga nagu mõiste sotsiaalkorterit näitab, ei peeta siin silmas mitte lihtsalt kortereid ning majutust, vaid kortereid, mida antakse sotsiaalsete kriteeriumite põhjal. seetõttu kahe tuhande viienda aasta otsuses viidati korteritele, mis on mõeldud äh, majanduslikult halvas olukorras olevatele kodanikele või elanikerühmadele, kes ei suuda turutingimustel endale majutust hankida liikmesriigid peavad seega sihtrühmad kindlaks määrama sotsiaalkorterite jaoks, selleks et sotsiaalkortereid jaotataks läbipaistvalt ning aidataks neid, kes seda kõige rohkem vajavad liikmesriikidel on suur kaalutlusruum, määramaks kindlaks sihtrühmade suurus ning süsteemide väljatöötamisel. komisjoni roll on piiratud, ta kontrollib, et ei ole ilmseid vigu määratluse koostamisel. seda lähenemist kinnitati septembris kaks tuhat üheksa vastu võetud komisjoni otsuses, mis puudutas sotsiaalkortereid Hollandis. see on ka täiel määral kooskõlas artikliga kolmkümmend neli põhiõiguste hartast, see viitab sotsiaalkorteritele ning abile neile kõigile, kes seda vajavad. sotsiaalkorterite selge määratlus näitab ka, et riigi abi ei saa kommertstegevuse rahastamisse suunata väljaspool üldhuviteenuseid. küsimus teine viitab ka univaars-, universaalsele õigusele eluasemele. nagu öeldud, ei ole eluase üldiselt sama, mis sotsiaalkorterid. sotsiaalkorterite jaoks kindlaks määratud selged jaotamisreeglid on huvitajate, on kasutajate huvides niiviisi välja töötatud. vastates kolmandale küsimusele, kus küsitakse, miks sotsiaalkorteritele ligipääs on piiratud äh, leibkondadele, kelle sissetulek on alla kolmekümne kolme tuhande euro, tahaksin vastates jällegi olla selge. Euroopa Liidu tasandil ei ole sissetuleku läve kindlaks määratud. see summa puudutab ühte liikmesriiki, Hollandit. see oli osa muudatustest, mis võeti vastu Hollandi ametiasutuste poolt selleks, et selle riigi süsteem oleks kooskõlas Euroopa Liidu riigiabisüsteemiga see määrati kindlaks selleks, et äh, tuvastada Hollandis sihtrühm. komisjon ei täheldanud vigu sedasorti määratlusest ning seetõttu kiitis heaks äh, Hollandi riigiabiskeemi. tahaksin lisada, et Hollandi sihtrühma määratlus on küllaltki lai ning katab kolmkümmend neli protsenti Hollandi elanikkonnast, aitäh! suur tänu, härra Folinik! ja ma annan sõna nüüd fraktsioonide esindajatele ning Rahvapartei nimel saab härra Van Nistelrooy kaheks minutiks sõna. Juist in het uh, moment van crisis en van debatten over hoe we een, een, een duurzame samenleving en, en... Suur tänu. Ähm, teatavasti olla, elame me kriisi ajal ja me räägime jätkusuutlikust majandusest ja võib ju tunduda, et tegemist on triviaalse küsimusega, aga tegelikult on see just see küsimus, mis inimestele korda läheb. kes saab selle sotsiaalse korteri või elamispinna ja eriti sellises olukorras, kus äh, pangad ei ole eriti abivalmis. seega paljud inimesed on praegusel hetkel väga keerulises olukorras, olukorras on määratud paika lävend kolmkümmend kolm tuhat eurot ja see oli siis ähm, Hollandi parlamendi ülemkoda, mis pidi selle ähm, seisuga heaks kiitma. aga on ka teisi määratlusi, nagu äh, nelikümmend tuhat sotsiaaltoetusteks, mida samuti tuleb kohaldada nende seisukohtadega. ma arvan et, et kümneprotsendiline lisa ei ole siin piisav. kui ma noor olin, ma teenisin küll äh, rohkem kui siin toodud summad, kuid äh, siiski äh, ma jagasin esialgu korterit teiste inimestega, enne kui ma suutsin endale ise elamispinna ajada osta. ja siinkohal on meil tarvis järgida subsidiaarsuses põhimõtet, et liikmesriigid saaksid neid seisukohti laiemalt tõlgendada. minu arvates peaksime me koostama resolutsiooni, ja me kuulsime siin küll üldist vastust küsimusele, aga minu arvates liikmesriikide käed on seotud sellega ja need inimesed, kes vajavad sotsiaalset elamispinda, kannatavad aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Gebhardt. tänan, äh, esimees, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. kuulates tänast arutelu, ähm, tundub mulle, et siin on palju ebakindlust kõlanud. Te olete just öelnud, et Euroopa Euroopas ei ole küll üldist seisukohta, et kolmkümmend kolm tuhat eurot oleks piiranguks. kolleegid ütlevad aga, et see on see tase, mis kehtib eh, Hollandi jaoks ja võib-olla kui neil ei oleks sellist lävendit paika pandud, siis komisjon ütleks mingeid eh, kindlamaid kriteeriumi, sest neid on vaja ja vastasel juhul on liikmesriikides väga palju ebakindlust. Äh, liikmesriigid püüavad oma äh, otsuseid langetada vastaval äh, tasandil, mis meie nägemuses on vajalik. aga inimesi, kes sotsiaalkortereid vajavad, on palju ja minu arvates peaks seetõttu paika panema õiguslikku raamistikku, et äh, oleks kindlustunne olemas selleks, mis on võimalik ja mis pole võimalik. üldhuviteenused on sellised teenused, mida tuleb kaitsta ja äh, liikmesriikides äh, tegeldakse nende küsimustega kohalikul tasandil. Need on nagu universaalsed küsimused ja need peaksid tagama selle, et kõik Eh, inimesed saaksid vastavalt nendele ka elamispinna. nii et seda tuleks meilt arvestada ja tööhõivekomisjon on mõelnud, kas me vajaksime eh, raamistikku sotsiaalhuvide kaitseks ja seda me peaksime komisjonilt ka nõudma suur aitäh, äh, proua Kebart, teil oli küll poolteist minutit aega minu nimekirjas, kuid te läheksite ka kahest minutist üles. Äh, proua Düran Roheliste nimel. lugupeetud president, härra volinik, siin räägitakse õiguslikust alusest ja see on tõesti väga oluline, kuid selle õigusliku aluse äh, Äh, kõrval ma tahaksin ütelda, et äh, eluasemed ning sotsiaalsed korterid, see ei ole turg nagu iga teine. sotsiaalsed korterid on midagi enamat kui lihtsalt elukoht, tegemist on äh, millegi enamaga neile, kelle sissetulekud on madalad ning samuti räägiti sotsiaalsest mitmekesisusest, kuid samuti sellest, et tuleb kaasata need inimesed, kes elavad sotsiaalkorterites oma mm, linnaellu, oma kogukonnaellu, samuti nii et ähm, nende kaasamine, samuti solidaarsus on väga oluline, see puudutab ka erinevaid põlvkondi, kes elavad neis linnaosades ja neis korterites. seega ma leian, et äh, sellesse tuleb suhtuda kui erinevasse teemavaldkonda. kõigele lisaks me oleme selle ametiaja jooksul töötanud ka üldhuviteenuste kallal ning ma usun, et oleks halvaks märgiks, kui me hakkaksime nüüd piirama juurdepääsu sotsiaalkorteritele. mis puudutab kolmekümne kolme eurost, kolmekümne kolme tuhande euro äh, list piirangut aastas, siin tuleb vaadata, et on perekondi, mis on väga erinevad, ühe äh, vanemaga perekonnad, äh, madalama sissetulekuga perekonnad ning liikmesriigid on samuti olukord väga erinev, nii et me peaksime siin jätma rohkem paindlikkust liikmesriikidele suur aitäh, proua Türa ja härrale Jarik, üks minut ja palun üritage oma kõne eest kinni pidada. Madame la présidente, monsieur le commissaire, vous venez de proua president, austatud volinik, te ütlesite, et komisjon omistab suurt tähtsust sotsiaalkorteritele. tegemist on põhiõigusega, mida aga ei rakendata meie liikmesriikides. tegemist on järjekordse tühimikuga meie Euroopa sotsiaalmudeli ülesehitamisel. mis puudutab teie ülejäänud vastuseid, austatud volinik, siis te lühidalt, nagu tavaliselt komisjon, vastasite neile, aga kogemusest lähtuv tõde ütleb, et komisjon ning Euroopa Kohus loovad õigust põhinedes aluslepingutel ning mõrvaval põhimõttel, milleks on vaba konkurents ja seega ebavõrdne juurdepääs elamutele ning sotsiaalkorteritele samatu. kahe tuhande viiendal aastal veelgi hullem määratles komisjon sotsiaalkorterid kui midagi, millel on õigus haavatavatele sotsia-, haavatavatel sotsiaalrühmadel. seega komisjon niiviisi tegutsedes läks vastuollu sotsiaalse mitmekesisusega. meil oleks vaja uut õigusraamistikku, mis oleks mitmekesine ning õiglane, aga see oleks kindlasti vastuolus selle konkurentsipõhimõttega, mis on kirjas aluslepingutes ning mida oleks vaja muuta. ma kardan, et president Barroso avaldused, mida kinnitas täna Ecofin, toovad kaasa selle, et kontrollitakse ette eelarveid ning see vähendab sotsiaalmajutusi ning sotsiaalmõjutuste ning äh, sotsiaalkorterite eelarvet ning ma arvan, et tuleb luua uued alused Euroopale. vabandust, härra Lüüa-Riik, aga te ületasite oma kõneaja ning see ei tule kahjuks mitte ainult meie kolleegidele. küsige oma fraktsioonilt rohkem kõneaega, kui soovite. nüüd annan sõna järgnevatele kõnelejatele, palun pidage kinni oma kõneajast me peame õigel ajal lõpetama. proua, härra Engel, palun, kaks minutit. Euh, eh, lugupeetud president, ma tahaksin mõnes mõttes siin eh, liituda Isabel Düraniga, kes kinnitas ja igati õigustatult, et eh, sotsiaalkorterid ei ole turustamissektor ja ei pea alluma konkurentsireeglitele nagu teised sektorid ja ma usun, et ka härra volinik minuga nõustub riigi abi seatakse siin küsimärgi alla ja ma tahaksin küsida, kuidas taolises äh, valdkonnas nagu sotsiaalkorterid me räägime, me saaksime üldse millestki muust rääkida kui riigiabist. sellepärast, et äh, tegemist on ju siin abiga, siin me ei räägi ettevõtlusest või muust, sest et äh, me räägime valdkonnast, kus on vaja aidata ning siin ei tohiks niivõrd arvestada konkurentsireeglitega ma näen ja siin räägin ainult oma siseriiklikust kogemusest, ma näen, et äh, sotsiaalkorterid on niivõrd erinevad praegu, tingimused on niivõrd erinevad ja ma olen väga rahul, et tegelikult Brüssel ning Euroopa Komisjon ei ole vastutavad nende otsuste eest, mis puudutavad seda, mis alusel, mis juhtudel ja mis tingimustel sotsiaalkortereid eraldada me näeme isegi kohalikul tasandil on äh, tingimused väga erinevad, ka arengud pereelus võivad äh, tingida äh, suuri muudatusi, pered võivad suureneda, väheneda. me näeme, et kõik see on äärmiselt muutuv ühe elu käigus ning ühel hetkel üks isik võib öö, omada õigust sotsiaalkorterile ning järgmisel hetkel võetakse talt see jällegi ära, ma ei usu, et see oleks eriti mõistlik ja ma ei usu, et siin peaks ilmtingimata just komisjon hakkama meile peale suruma, ütleme siis, et siin öö, ettepanekuid tegema, kuid siiski põhimõtteliselt tähendab see seda pealesurumist ja ma arvan, et rohkem paindlikkust tuleks kasuks, aitäh suur aitäh, härra Angel, härra De Rosa, poolteist minutit uh,. Much, uh, suur tänu, proua president. minu arvates on praegune debatt uh, peamiselt uh, siis puudutav sotsiaalküsimusi ja sotsiaalküsimus komisjonis tegeldi nende väga tõsiste küsimustega, mis puudutavad sotsiaalkortereid Ähm, kodanikele ja mul on kahju, et äh, sellele ei äh, vastatud piisavalt, pigem lihtsalt äh, räägiti sellest, milline on praegune süsteem. meil tuleb täiendada praegust süsteemi, et oleks õiguslik selgus olemas ja et täiendada seda, millised on praegused sotsiaalsed vajadused, et vastata praegustele sotsiaalnõuetele äh, me peame turvatunnet looma kodanikele praegustel ebakindlatel aegadel ja tervis, eh, siis elamispind ja koolitus peab alati olema tagatud ehm, juhul, ka juhul, kui turg seda ei suuda kvaliteetselt pakkuda. on, eh, need on kõik sellised eh, teenused, mille tulemuseks on sotsiaalne väärtus ja nad ei too bilansi seisukohalt mingisugust äh, kasumit. see aga on kaasaegse majanduse aluspõhi. nii äh, siseriiklikult kui ka kohalikul tasandil on need heaolu seisukohalt kogu ühiskonnale väga olulised ja need peavad kestma pikalt. Eh, proua Kuni, kaks minutit. Madame le Président, chers proua president, kallid kolleegid ja austatud volinik. kõigepealt konstat-, nendin ühte fakti. ei ole ühenduse pädevust äh, elamumajanduspoliitika ning eelkõige just sotsiaalkorterite poliitika osas. aga ometi otsuses, mida me siin küsimuses mainime, määratleb komisjon sotsiaalkorterid mitu korda on siin öeldud, et sotsiaalkorterite probleem ning juurdepääsu probleem elamu, elamus, elamisvõimalustele on oluline probleem praegu. ning äh, olgem natuke inimliku, inimlikumad oma tehnilistes, juriidilistes aruteludes. lisaks äh, korteritele peame rääkima siin sotsiaalkorteritest, tegemist on tõelise kaasamise ning äh, ühiskonda hõlma, hõlmamise vahendiga. see määratlus, mille komisjon andis ka riigiabi osas ning tingimused, mis ta kiir-, kindlaks määras selles osas, on vägagi küsitavad. Descartes, suur prantsuse filosoof, kes sündis minu piirkonnas, Loari jõe orus, on öelnud, et äh, perekond on väärtus, mille südamikku me teame, aga mille piire me ei teame. see, me ei tea. seega mul on kaks küsimust. milline on selle määratluse juriidiline väärtus, kas ta kavatseb äh, rakenduda kõikides liikmesriikides? ja teine küsimus on palju üldisem. kas, kus komisjoni arvates algab ning kus lõpeb ühenduse pädevus avalike teenuste korraldamise vallas? see küsimus on oluline avalike teenuste universaalsus ning neile juurdepääs sellest sõltub. aitäh, proua Okoni. härra Simon, poolteist minutit. lugupeetud president, daamid ja härrad. igal pool Euroopas põrkume me sellele probleemile ja me püüame eh, lahendada äh, probleeme äh, selliselt, et mitteprivilegeeritud inimesed oleks kaasatud ühiks, ühiskonda. komisjon on paika pannud sotsiaalkorteritele õigustatud inimeste kriteeriumid, nii nagu see siin kirjas on, ja tegelikkuses tooks see kaasa see, et ei tekiks sotsiaalset äh, mitmekesist keskkonda ja nii see võiks jätkuda mitmeid ähm, kümneid. see on ka vastuolus ühenduse algatustega Urban üks ja Urban kaks. kui me abikõlbulikkuse siin paika paneme, siis me jätame kõige vähem äh, priviligeeritud äh, välja aga eesmärgiks on see, et nad saaksid kasu sellest süsteemist. aga me eh, hoopiski eh, linnade vähem priviligoor-, eh, vähem priviligeeritud piirkondadest võtame mitmekesisust ära ja seetõttu eeslinnade olukord muutub veelgi raskemaks me peame seda meedet laiemalt interpreteerima ja seetõttu sooviksin kuulda, milline on komisjoni seisukoht selles küsimuses. härra Seller, kaheks minutiks, palun. tänan, president. siinkohal on tegemist üleüldise küsimusega, sest eh, sub-, subsidiaarsus ja üldine universaalsus on ju kaasatud. Hollandis aga räägitakse ainult sotsiaalelamispinna küsimustest, see pole äh, sama ja inimesed äh, esindavad äh, omanikke siin sotsiaalkorterite tegelikust ideest püütakse mööda minna, inimestel on vaja sööki, on vaja riideid, aga ka elamispinda, mis on üks põhilisi inimõigusi. nii et seepärast on tegemist kindlasti sotsiaalse küsimusega ja kui neile elamispinda ei pakuta, siis neid inimesi veetakse alt Need riigid, keda see küsimus äh, puudutab, on tegelikult kõik riigid ja ähm, riikides antakse vanemad, vaesematel äh, sotsiaalset äh, toetust ja võimaldatakse ka sotsiaalelamispinta. kuna liitunud on palju Kesk- ja Ida-Euroopa riike, siis oli ju elamis pindade jagamise struktuur erineval läänes ja idas ja meil tuleks sotsiaalelamispindade struktuuri võrrelda kõigis liikmesriikideks. pärast poliitilisi muutusi toimus privatiseerimine Ida- ja Kesk-Euroopas ja eh, seda eriti eh, arvestades siis, eh, et Ähm, meetmed ei olnud piisavad, reageeris Euroopa Liit nendele küsimustele. ja seetõttu peaksid nii äh, siseriiklikke kui kohalikke kui regionaalseid tingimusi arvestama, nii et tõepoolest äh, subsidiaarsuspõhimõte peaks siinkohal kehtima. seepärast üldhuvi äh, teenused ei saa siinkohal eh, kehtida konkurentsitingimuste seisukoha pealt. suur aitäh, eh, proua Renje. Eh, suur aitäh, lugupeetud president, kõik kolleegid, härra volinik, ma usun, et sotsiaalteenuseid tuleks tugevdada Äh, erinevate kohalike meetmetega. Euroopa Liidus on sissetulekud väga erinevad ja finantskriisi olukorras on väga raske tulevikku ette näha ja ning on vaja äh, stabiliseerida olukorda. Viinis, minu kodulinnas, on olemas teenistus, mis äh, pakub elukohti väga äh, laiale elanikkonnakihile ja mitte ainult kõige äh, haavatavamatele, äh, sellepärast et taolisel juhul võiksid tekkida getod. linnavalitsused võiksid ise kriteeriumid kehtestada elan-, elukohtade eraldamise osas. ja seega me peaksime jätma siin õigused äh, kohalikule tasandile. Euroopa Liidus peab olema väga selgesõnaline selles osas, et määratlus peab olema väga lai. aitäh ja härra Kelly. Uh, firstly I would like to thank uh, the commissioner for clarifying some of the points ma sooviksin tänada volinikku nende selgituste eest, mida me kuulsime, aga muidugi tuleb öelda, et elamispind on ilmselge vajadus kõigile ja katus pea kohal on äärmiselt oluline kõigile, kõik kindlasti nõustuvad, et seda on kindlasti vaja nii kas inimese enda vahendite eest või siis riigi abide eest. aga küsimus on nüüd, kui palju peaksid sekkuma liikmesriikide valitsused elamispinna küsimuses, sest minu päritoluriigis just tekkis äh, kinnisvara mull seetõttu, et äh, anti liiga kindlast, liiga kergesti laenu, ehitati liiga palju äh, maju ja seetõttu tekkis suur segadus ja muidugi olid ka pangad sellega seotud, sest ehitajatele anti väga kergekäeliselt laenu, nad ei suutnud seda tagasi maksta, ka eraisikud ei suutnud oma laene tagasi maksta. nii et eh, seetõttu on väga palju küsimusi, kui palju peaks riik üldse sekkuma kinnisvara arendusse. mis aga puudutab sotsiaalelamispinna kontseptsiooni, siis eh, selline ettekirjutus, kus pannakse paika sissetuleku piir, ei ole meie jaoks rahuldav me peaksime seda küsimust laialdasemalt käsitlema ja aitama eh, sotsiaalkorterite küsimust lahendama, aga seda me ei saa teha nii, kui see on liiga täpsete ettekirjutustega, sellega me oma eesmärki ei täida. tänan. suur aitäh ja suur aitäh ka selle eest, et kõne ajast kinni pidasite. proua Tikau, palun nüüd. suur aitäh, jah, tõepoolest äh, sotsiaalkorterid käivad üldhuviteenuste alla kahjuks nüüd, aga äh, töötus noorte heas, seas on Euroopa Liidus jõudnud kahekümne protsendini vastavalt Euroopa määrusele on ette nähtud neljaprotsendiline kvoot Euroopa eh, Regionaalarengu Fondist, mida saavad kasutada kõik liikmesriigid selleks, et ehitada sotsiaalkortereid. ning samuti selleks, et tagada ehitiste energiatõhusus. kahjuks eh, majanduskriisi tõttu on eh, ka mm, leibkondade olukord halvenenud Euroopas töötus, mis on just noorte seas eriti kõrge, tekitab meile suurt muret. seetõttu, lugupeetud volinik, ma pöördun teie poole abipalvega ja palun tagage, et järgneva finantsperspektiivide väljatöötamise raames öö, vahendid, mis on ette nähtud öö, sotsiaalkorterite ning elamute energiatõhususe jaoks suureneks viieteist protsendini. taolised teenused on väga olulised, eh, seda selleks, et kõik elanikud oleksid kaasatud ühiskonda. aga seda saab teha tingimusel, et need teenused oleksid juurdepääsetavad kõikidele, selleks aga me tahame, et komisjon töötaks välja raamistiku üldhuviteenuste osas, kus oleksid välja toodud ka miinimumtingimused ning millega tagatakse võrdne ja universaalne juurdepääs kõikidele Euroopa kodanikele ning samuti kõrge kvaliteet ja läbipaistvus taoliste teenuste puhul. suur tänu, proua Tikau ja härra Correia de Campos. proua president, austatud volinik, sotsiaalkorterid on üldist majandushuvi pakkuv teenus, millel on oluline roll turgudel. ning äh, selle kasulikest mõjudest saab äh, kasu terve ühiskond. protokoll kakskümmend kuus, mis on lisatud Lissaboni lepingule, öeldu, ütleb, et äh, kohalikud ning riiklikud ametid peavad seda teenust pakkuma. aga raske on mõista seda sihtrühma, piiramist siin, sellepärast et tegemist on äh, leibkondadega, kelle sissetulek on alla kolmekümne kolme tuhande euro. niiviisi võetakse absoluutmääraks, mõõtmaks vaesust ning ei võeta arvesse erinevust liikmesriikide vahel. räägitakse vaid äh, kriteeriumist, mis põhineb maksejõu suutlikkusel ei ole arvesse võetud mitmeid faktoreid, näiteks naiste rolli muutumine tööturul ja muid äh, faktoreid. Euroopa võimalus äh, väljuda sellest kriisist põhineb majanduskasvul ning me teame, et see majanduskasv äh, sõltub sotsiaalsest mitmekesisusest ning kultuurilisest mitmekesisusest ning sisserändajate integreerimisest. seetõttu me peame vältima geto nähtust, me peame võitlema selle vastu nii et äh, küsimus on, äh, kas see kõik kuulub äh, komisjoni pädevusvaldkonda? aitäh, härra Pätšis, üks minut. suur tänu. Lissaboni leping tunnustab, kuivõrd oluline on sotsiaalteenustele juul-, juurdepääs ning tunnustab ka rolli, mida ametivõimud nende teenuste pakkumisel mängivad sotsiaalkorterid on väga olulised vähese sissetulekuga inimestele ning on selge, et kriis on kaasa toonud suure hulga töötuid, kellel on vaja sotsiaalkortereid. liikmesriigid äh, kohaldavad erinevaid standardeid, kui nad otsustavad, millised on sotsiaalkorterite kriteeriumid. on mõistetav, et äh, sotsiaalsed ning majanduslikud tingimused on väga erinevad erinevates liikmesriikides ning äh, ma arvan, et kui me räägime juurdepääsust neile teenustele, siis on vaja kindlaks määrata üldised põhimõtted ning äh, Euroopa Liidu tasandil ka piirmäärad seada. aga liikmesriikidel on vaja jätta suur kaalutlusõigus selleks, et võtta arvesse erinevaid sotsiaalseid ning majanduslikke olukordi. suur tänu, austatud kolleeg. nüüd siis vaba mikrofon annan sõna kolleegidele üheks minutiks, härra Nikolescu, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin tänada härra volinikku kõikide täpsustuste eest, mis ta tegi ka mina ei arva, et meil oleks ühtne sotsiaalkorterite määratlus, seda oleks väga keerukas kasutada, sellepärast et elatustase liikmesriikides on väga erinev. lähimuspõhimõte on selles arutelus väga olulisel kohal. ma tahaksin aga natukene laiemalt seda teemat käsitleda, ma leian, et meil oleks vaja selgemaid standardeid ka muudes aspektides. näiteks kui me kohaldame uusi reegleid, mis puudutavad Äh, ühiskonnas kõrvale jäänud äh, inimgruppidele mõeldud äh, elamuid. ma tahaksin kasutada võimalust samuti selleks, et ütelda, et oleks hea, kui suurendatakse olemasolevaid fonde taoliste abiprogrammide jaoks. suur tänu ja järgmine kõneleja, palun. Merci, madame la president, monsieur le commissaire. suur aitäh, proua president, härra volinik ma tahaksin äh, sõna võtta siin lihtsalt sellepärast, et ma tunnen suurt muret, nagu teisedki, paljud piirkonnad Euroopast, nagu ka minu kodupiirkond, on sunnitud äh, reformima oma äh, poliitikat sotsiaalkorterite osas, et vältida getostumist ning sotsiaalselt ebasoodsates olukordades olevate perekondade grupeerumist ühtedesse linnaosadesse. meil on vaja tagada sotsiaalne mitmekesisus, härra volinik, ei ole õige, et komisjon takistab äh, liikmesriikidel taolisi äh, poliitikaid ellu viia, jah, tegemist on üldhuviteenused, mis puudutavad äh, sotsiaalkortereid ning taolised teenused peaksid olema mõeldud teatud inimgruppidele, kuid samas peaks olema liikmesriikidel piisavalt palju otsustusruumi, et tagada ikkagi ka sotsiaalne mitmekesisus linnaosades Need aspektid tuleks välja töötada aga liikmesriikide ja kohalike omavalitsuste vahel, mitte komisjoni poolt. suur aitäh ja proua Figureido, üks minut. tänan, president. me teame kõik seda, et elamispinnaõigus on üks põhiõigustest ja liikmesriigid peavad Äh, tagama selle, et seal, seal oleks, elamispind oleks olemas kõigil, kes seda vajavad. kuid praegu on kriisiaeg ja paljudes perekondades on väga ebakindel aeg äh, ja neil on raske maksta nii toidu kui ka korteri üüri eest ja rohkem kui kunagi varem peaksimegi me toetama praegu neid inimesi, kellel ei ole piisavalt äh, ressursse ja äh, seepärast peaksid äh, liikmesriigid kasutama nii ühenduse fonde kui ka oma rahalisi vahendeid selleks, et tagada et põhiõigused oleksid tagatud nendele kodanikule, kellel sellele õigus on, sest on selge, et ühiskonnas on väga suured erinevused ja sotsiaalne kaasatus on meie jaoks väga oluline, subsidiaarsuspõhimõtet tuleb samuti jälgida avalike sotsiaalteenuste pakkumisel. tänan, proua Figureido ja härra Andor, palun. proua Saborska, palun. je niekedy sprevádzaná fanfárami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 igasugused Euroopa Liidu fondid moonutavad turutingimusi ning on kaasa toonud äh, kohustusliku teavitamistingimuse riigiabi kohta. sotsiaalkorterite äh, osas on toodud siia erand sellesse teavitamisse, ning äh, kõigele sellele järgnes Euroopa Liidu tasemel määratlus. nii et äh, sotsiaalkorterite alane mä-, vastutus kuulub täielikult siseriiklikele ning kohalikele ametitele ning me ei peaks kahtlema nende võimetes lahendada oma probleemid, sest nemad teavad, millised on nende kõi-, probleemid kõige paremini ning nad teavad ka, millised on lahendamise võimalused. suur tänu, härra Olešnik, üks minut, palun daamid ja härrad lugupeetud volinik me näeme väga selgelt et tegemist on probleemiga mis erinevates liikmesriikides on erinev uutes liikmesriikides nagu näiteks Poolas on mitmeid piirkondi kus inimestel ei olegi elamispinda põhjuseks on nende madal sissetulek Ehm, selle küsimusega tegelevad eh, kohalikud ametivõimud, nende ülesandeks on aidata selliseid inimesi võimalikult kiiresti. toet-, kui toetust ei ole kohalikelt ametivõimudelt, siis nendel inimestel eh, ei olekski mingit abi. kui me sooviksime selles küsimuses saavutada harmoneeritud poliitikat ja lähenemist, siis äh, peaks tulevikus lisavahendeid eraldama kohalikele ametivõimudele, e, et nemad saaksid sotsiaalelamispinnaga inimesi kindlustada, mis on nii vajalik paljudes liikmesriikides The... sellega on siis kolleegide sõnavõtud lõppenud ning härra Andor komisjoni nimel võtab arutelu kokku. Uh, aitäh, proua president, austatud parlamendisaadikud, olen nõus, et me peame seda küsimust vaatama laiemas kontekstis ja praegu finants- ning majanduskriisi kontekstis. viimase kahe aasta jooksul on tegemist olnud konkurentsipoliitikale tõsise väljakutsega see on mõjutanud äh, paljusid sektoreid, ka elamumajandussektorit ning tegemist oli väljakutsega ka, ka sotsiaalpoliitikale, mis on suunatud äh, eakatele või kodututele või vaestele inimestele. Nende küsimuste hulgas, mis minuni jõudsid, on tõstatatud need kaks küsimust, konkurents ning sotsiaalpoliitika ning need kattuvad ning seetõttu on olukord veelgi keerulisem kui ta oleks väljaspool kriisi konteksti. see kriis näitas, et turud on olulisel määral läbi kukkunud mitte ainult finantssektoris, vaid ka elamusektoris ning äh, muutus vägagi selgeks, et turujõud üksi ei suuda neid probleeme lahendada. mitte ainult äärmiselt vaeste inimeste jaoks, vaid ka laiemate elanikkonnarühmade jaoks. seetõttu olen ma igasuguse põhimõtte vastu, mis piiraks sotsiaalkorterite äh, mõistet vaid kõige vaesematele ühiskonnarühmadele. eelkõige peame arvestama Euroopa Liidu riikide mitmekesisust ning subsidiaarsuspõhimõtet. ning seetõttu kindlasti nõuan ma, et me peaksime siin kontekstis jätma määratluste koostamise ning kohaldamise liikmesriikidele kui nüüd naasta selle Hollandi juhtumi juurde, mis on olnud arutelu keskmeks, siis tahaksin korrata üle, et komisjon ei suru peale kriteeriume, mis on Hollandi kontekstis määratud teistele liikmesriikidele. austades subsidiaarsuspõhimõtet, peavad liikmesriigid ise otsustama, millised on äh, Äh, tingimused sotsiaalkorterite andmiseks ning äh, otsus, mis on seotud Hollandi skeemiga, tahaksin tuletada siin meelde, et need mä-, piirangud, mis on Hollandi ametivõimude poolt määratud, kehtivad vaid kolmekümne nelja protsendi elanikkonna puhul ehk siis kõige vaesemate puhul. selle meetme eesmärk on suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust ning sotsiaalset mitmekesisust ning äh, määratleda tingimused, mille puhul riigiabi on õigustatud. mitte ainult äh, äärmiselt vaeste inimeste puhul. paari viimase aasta jooksul on tekkinud äh, sotsiaalselt väga rasked olukorrad ning see on destabiliseerinud meie ühiskonda ning seetõttu peame kõige selle suhtes ettevaatlikud olema. tahaksin öelda ka, et komisjon kontrollib üle abi, mis antakse ehitusettevõtetele. igasugune abi, mis antakse otse kodanikele, ei käi riigiabi tingimuste alla. arutelus puudutati ka laiemat konteksti, milleks on üldiselt äh, sotsiaalteenused. pean ka seda siin käsitlema ning äh, rõhutama, et lisaks elamispindadele, elamispindade pakkumisele mängivad ka teised sotsiaalteenused olulist rolli sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamisel ning äh, need puudutavad kogu elanikkonda, sõltumata nende sissetulekust. kahe tuhande seitsmenda aasta teatises ütles komisjon seda väga selgelt, kui ta rõhutas sotsiaalteenuste rolli. komisjon edendab sotsiaalteenuste kvaliteeti, näiteks me toetame kvaliteediraamistiku loomist sotsiaalteenuste jaoks sotsiaalteenuste komisjonis. paar viimast märkust. kuna mõned küsimused puudutasid pikemat ajaperspektiivi ning järgmist finantsraamistikku, siis pean nõustuma, et erinevad erinevates olukordades mõjutab kogu see olukord ehitussektorit ning elamumajandust ning sedasorti energiatõhususe suurendamisega seotud töökohad, mis meie arvates on rohelised töökohad, on valdkond, millele me keskendume. üritame välja töötada ühise Euroopa elamumajanduspoliitika loomulikult on ka teisi valdkondi, millega tegeleme, näiteks äh, elamispinnad kõige vaesematele elanikkonnarühmadele, näiteks roomid, selle tööga on juba alustatud ning ma arvan, et struktuurifondid toetavad neid elanikkonnarühmi käesoleval juhul eelkõige just äh, vägagi vaeste ning äh, kõrvaletõrjutud elanikkonnarühmade puhul mitmetes liikmesriikides. oluline on ka, et meie seisukohad on, oleksid vägagi mitmekesised, sest äh, liikmesriigid on erinevad, nende sotsiaalsed vajadused on erinevad, nende lahendused ning otsused on erinevad. loomulikult äh, rikastes riikides äh, võetud meetmed ei ole midagi, mida saab muudes liikmesriikides peale suruda. suur tänu, austatud kolleegid, arutelu on sellega lõppenud nüüd jätkame järgmise päevakorrapunktiga. tegemist on komisjoni avaldusega meres asuvate naftaplatvormide julgeoleku ja ennetusmeetmed Euroopa Liidus